Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich daamid ja härrad, tere tulemast! tere tulemast meie ühisele koosolekule kultuurikomisjoniga. kohal on ka meie kolleeg Silvia Kosta, kes on kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees. soovin teile kõigile head uut aastat toogu see teile õnne ja rahulolu ja ka sellist Euroopat, kus me saame siis anda oma panuse ühtehoidmiseks ja rahuks. meil toimuvad täna esimesed arutelud Euroopa Komisjoni ja äh, kõrge esindaja ja asepresidendi koostatud esimese versiooni üle Euroopa Liidu strateegia rahvusvaheliste kultuurisuhete äh, valdkonnas kohta. see koostati siis äh, eelmise aasta suvel ja mõlemad äh, komisjoni ametnikud, kes on selle strateegia koostamise taga, on täna ka siin kohal. aitäh siia täna tulemast ja ma arvan, et meie raportöörid ei peakski siin liiga kaua sellest küsimusest rääkima, aga tahtsin lihtsalt öelda, et kultuuridiplomaatia on väga tähtsaks küsimuseks just praegu, praegustel aegadel. Federica Mogherini ütles, et pehmed ja tugevad jõud peavad käima käsikäes ja see on ka tegelikult äh, Euroopa üleilmse strateegia osaks. on tähtis, et sellel ajal, kus väärtused on küsimuse alla pandud, äh, räägitaks äh, tõketest, tõkete ülespanemisest nii üksteisega kui ka teiste riikidega ja teiste rahvusrühmadega ja samal ajal peame me tõstatama ka küsimuse erinevate kogukondade erineva arengu kohta. seda maailmas, mis on väga mitmekülge, kus on väga palju erinevaid suhteid erinevate osapoolte vahel ja on väga tähtis nende eh, heade suhete üleval hoidmine just kultuuridiplomaatia kaudu ja seda kõike tuleb teha aktiivselt. ning siin on väga tähtis, et meie ettekujutused väärtustest on need väärtused, mis meie jaoks on väga tähtsad ja need väärtused, mis tulevad ka ÜRO inimõiguste konventsioonist välja, et nende juured on küll Euroopas, aga tänapäeval peaksid nad olema üleilmselt siduvad. ja sellepärast on väga tähtis äh, seda selgitada ning Euroopa on tegelikult äh, suurepärane näide selle kohta, oleme ühinenud mitmekesisuses ja me oleme öelnud, et me ei taha, et siin kõik ühte potti pandaks, vaid et me tõesti Äh, tagame siin äh, mitmekesisuse ja seejuures on väga tähtis ka teatud väärtuste üleval hoidmine. ja seda nii sisuliselt äh, kui ka välise poole pealt. ja see töö on Euroopa huvides. ning me ei räägi siin mitte ainult Euroopa kultuuri esindamisest, vaid me räägime ka kultuuri arengust erinevates liikmesriikidest ja sellest, kuidas need erinevad kultuurid on siis ühinenud üheks äh, tervikuks ja parlament ning komisjon ning välisteenistus äh, peavad tegema selles küsimuses äh, koostööd, sest me saame tõstatada just Äh, need küsimused selle kohta, kuidas neid väärtuseid äh, paika pannakse erinevates kultuurides ja kuidas nendest siis ka kinni peetakse erinevates liikmesriikides ja tegemist ei ole mitte ainult liikmesriikide ülesandega, vaid ka Euroopa ülesandega. juba sada aastat tagasi öeldi, et tegelikult äh, kultuuri erinevuse juured on siiski kõik ühest allikast. ütlen seda kristliku demokraadina, aga ma arvan, et me saame siin kõik aru, et siin nii kapitoolium äh, kui ka muud ülejäänud äh, kultuuri jaoks tähtsad kohad on need allikad, millest me lähtume ja mõelgem siin näiteks kas või kunsti peale, äh, kunst, mis väga hästi näitab meie kultuurilist arengut on siin suurepäraseks näiteks äh, ka selle kohta, kuidas me peaksime rohkem neid küsimusi tõstatama, esile tõstma ja seda nii komisjoniga, komisjoni erinevate peadirektoraatidega, aga et me ka operatiivselt midagi ette võtaksime erinevate projektide valdkonnas selleks, et tegemist ei oleks eraldiseisvate äh, üritustega, vaid et me räägiksime üheskoos sellest, kuidas me saaksime üheskoos meetmeid välja töötada. koos proua Kostaga koostame selle kohta ka raporti, seda selle raporti kallal juba töötatakse ja mul on nüüd väga hea meel ka kohe anda sõna proua Kostale ning äh, ka kolleegidele Maranile ja Samperile. Äh, ma näen, et äh, tegemist on siin kahe Itaalia nimega nii et äh, tundub, et Itaalia siin kultuurivaldkonnas siiski domineerib. aga noh, on nagu on. jah, ei mingit kultuuri Saksamaal. nii et aitäh ja proua Kosta, teil on nüüd sõna, palun aitäh, härra Prokk. mina olen teiega nõus. ma leian, et väga hea on, et meil tänane see ühine koosolek toimub ja suur-suur tänu, härra Brokile, et ta oli valmis siis korraldama selle koosoleku kultuuri ja välisasjade komisjoni vahel. meil poolteist aastat tagasi toimus juba sarnane koosolek äh, toona, kui me rääkisime ettevalmistavast meetmest, mille tööga alustasime kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja tegemist oli siis meetmega aastateks kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat viisteist, me rääkisime platvormist erinevate Euroopa kultuuriinstitutsioonide jaoks ja tollest algatusest sellest oli väga palju kasu ka komisjoni jaoks, sellepärast et meie ühisel koosolekul tehti väga palju ettepanekuid, mis hiljem leidsid ka rakendamist. suur tänu ka härra Brokile ja kõikidele teistele variraportööridele. me oleme nõus siin sellega, et me ei taha siin äh, hakata mingeid erinevaid üksteisest äh, eraldatud torne püstitama on väga tähtis, et me lähtume siin sellest teatisest, mille tegi proua Mogherini ja peame arvestama ka sellega, mida ütlesid volinikud, kes vastutavad kultuuri ja naabruspoliitika eest. tegemist on täiesti uue sammuga. see strateegia näitab, et kultuur peab olema poliitika, poliitiliste ja diplomaatiliste suhete tähtsaks osaks äh, kui Euroopa esindab oma riike maailma areenil. me saame aru, et ilma kultuuri mõõtmeta, ilma kultuuridevaheliseta dialoogita, ilma väärtuste vastastikuse tunnustamiseta ei ole meil võimalik tagada rahu ja ka rahulikku kooselu ning demokraatiat tuleb meil samamoodi kogu maailmas toetada just nende väärtuste kaudu. väga huvitav on, et see teatis avaldati samal ajal ka selle uue strateegiaga Euroopa kohta maailma areenil. see näitab, et äh, raamtingimused äh, praeguste teatiste puhul on hoopis teistsugused kui varem. on teatud tingimused, millest tuleb kinni pidada ja me tahame need tingimused koos kaasraportööridega paika panna. me teeme seda kõike selleks, et Euroopa saaks nendes valdkondades selgemalt oma sõna välja tuua ning erinevad elemendid kokku tuua. erinevad instrumendid ja partnerlussuhted ja Neid tuleb kõike ka paremini selgitada, selleks et me saaksime kultuurilisi meetmeid välja tuua, nii nagu ka härra Prokk seda ütles. me ei taha siin hakata liikmesriikide tööd ära tegema või nende asemele tulla, me lihtsalt tahame neid meetmeid süvendada ning kultuur on tegelikult jätkusuutliku arengu neljandaks sambaks sotsiaalse, keskkonna ja majanduse mõõtme kõrval ning tegemist on arvamusega, mida siin saalis väga paljud jagavad. minu arvates ei ole siin tegemist mitte ainult jätkusuutliku arengu küsimusega, vaid ka sellega, kuidas me saame lisandväärtust luua majandustegelased, kultuuritegelased, teadlased on trumbiks, mida me siiamaani ei ole alati piisavalt ära kasutanud. üheks meetmeks on veel ka see, et äh, kultuuritingimused on muutunud, kultuurimaailmas on ka vastutus tõusnud. ja samamoodi tunneme me, et kultuuri soovitakse ühtlustada. me ei ole sellega rahul. kultuur tegelikult esindab mitmekesisust ja me näitame, kuidas erinevad keelelised ja kultuurilised tegurid on võimalik omavahel kokku panna nii, et mitmekülgsus säiliks siis inimeste liikumine, partnerlussuhted kolmandate riikidega on väga tähtsad. tahtsin välja tuua veel ka selle, et on väga tähtis tegeleda konfliktide ennetamisega ning me peaksime võitlema ka fundamentalistide vastu. fundamentalism tekib tihti sellepärast, et ei olda piisavalt haritud, et ei ole piisavalt dialoogi erinevate riikide vahel me oleme siin juba neli raskuskeset välja toonud, kes teab, võib-olla arutelu toob veel mõned välja ja tähtis on äh, kommunikatsiooni kõrval panustada ka juhtimisele, kultuuripoliitilisele juhtimisele ja koordineerimisele, mis tuleb tagada. me peaksime mitmeaastased eesmärgid paika panema täpselt samamoodi nagu ka eesmärgid igaks aastaks ja need eesmärgid peaksid olema sellised, mis sisaldavad ka mänguruumi, eriti just kolmandate riikide puhul. me peaksime panustama võrgustikele erinevate programmide kasutamine on tähtis, Erasmus, Mundus, Marie Curie stipendiumid, need tuleks omavahel ühendada, tegemist on tõesti väga laiapõhjalise pakkumisega Euroopa poolt ja see olekski tegelikult minu poolt kõik Äh, me oleme alles menetluse alguses ning kohe kindlasti hiljem tuleme me veel kokku ja räägime nendest küsimustest, aga nüüd annaksin sõna mõlemale komisjoni esindajale, kes on siia täna tulnud. kõigepealt kolleeg äh, komisjonist äh, härra Dekumani, kes on kultuurikoordinaatoriks välisteenistuses ja siis härra Zampieri, kes on siit kultuuri- ja hariduse peadirektoraadist. kohe kindlasti on väga huvitav kuulda teie hinnangut äh, sellele strateegiale ja pärast seda kuuleme me ära ka raportöörid ja variraportöörid, äh, kui komisjonist rohkem esindajaid kohal ei ole. aga kuulen, et ka Defco peadirektoraadi esindaja on kohal Much... austatud äh, kolleegid, räägin lühemalt, äh, kui mulle antud kümme minutit selleks, et selgitada äh, selle teatise üleüldist ideed ja vaimsust. kõige parem viis alustamaks oleks proua Mogherinit tsiteerida siinkohal, kui pidas eelmise aasta Kultuurifoorumil kõnet. ta ütles, me ei tohiks karta öelda, et me oleme kultuurseks ülivõimuks, meie avatus on meid suureks teinud. meie vabadus, mis muutus kultuuri Euroopa tippsaavutuseks. meie kultuur on inspireerinud maailma, sellepärast et maailm ise inspireeris Euroopa kultuuri. tee tulevikku tähendab seda, et peame olema pärit päritolu ja pärimuse üle uhked ning olema avatud maailma suhtes. just täpselt seda teed plaanimegi siis käia, valmistades ette strateegiat. me tahame üle minna äh, näitlikustamise strateegiast, nii nagu meil on siiani asi käinud äh, kultuuripoliitikas ning liikuda edasi just inimestelt inimestele poliitikale Äh, mis äh, meie kultuuri võiks kanda. see tähendab seda, et me ei tohiks äh, olla teisi õpetav ja me peaksime pigem õppima teistelt. me peaksime nägema kultuuri ühtse alusena, mis julgustab partnerlussuhteid kultuuriloojate vahel Euroopas ning meie partnerriikides meie eesmärk on pädevusi välja arendada, neid vahetada, toetada haridust ja igasugust koolitast, koolitamist ja koolitust. Äh, siin on meil vaja kultuuri toetada laiemas mõttes, sealhulgas kultuuripärand äh, ja kultuuritööstus, loomemajandus, haridus edusammud ja haridusalased vahetused. meie eesmärk on minna üle koostöövõimelisema ja valmima paradigma juurde. olulist rolli muidugi selle strateegia puhul mängivad meie liikmesriigid läbi oma kultuuriinstitutsioonide liikmesriikides. Nemad on ka meie jaoks peamiseks kontaktpunktiks ja me tahame, et nemad oleksid koostööprojektides seotud Euroopa Liidu delegatsioonidega partnerriikides. Need on meie strateegia põhilised eh, alused, minu kolleegid räägivad aga detailsemalt eh, oma osa tööst eh, hariduse ja kultuuri vallas ning ka arengukoostöös. aga üks lõplik aspekt, mis võiks aidata teil mõista selle teatise vaimsust nimelt meie Euroopa Liiduna teeme juba kultuurivaldkonnas väga palju asju ära. väga paljudel meie programmidel on kultuuriline sisu. me väga tihti kahjuks ei tea, mida meie teenistused kokku teevad, üks ei tea, mida teine teeb. ja puudub koordineerimine ja vajaka on visioonist. meie teatis püüab ka sellele äh, informatsiooni mittelevitamisele eh, piiri panna. lühidalt äh, Äh, suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Sampieri, ütleb esinaine. suur tänu! ma püüan, aga ma ei ole päris kindel, kas mul õnnestub olla nii äh, täpne ja ajast kinni pidada kui äh, härra Marani tahaksin pöörduda tagasi selleni, mida ütles äh, proua Koosta. ta ütles, et selle teatise puhul oleme me tegelikult väga palju eeltööd, ettevalmistavat tööd ära teinud, väga paljud koos äh, Ahveti, kultuurikomisjoniga ning parlamendina tervikuna, sealhulgas ka liikmesriikidega, aga meie kolleegid äh, on väga palju kogemusi kultuurivallas teat-, projektide rakendamise kohta ja lõpetuseks ja mitte vähem tähtsana kogu see kogemus, mida me oleme oma koostöö tõttu ja tänu sellele äh, saanud äh, avatud koordinatsioonimeetodi ja oma programmide läbi, näiteks Loova Euroopa programm, on olnud äh, meie ettevalmistava tegevuse tuum. mis on selle töö eesmärk olla, olnud? me oleme mõelnud selle peale, mida kultuur saab eri valdkondades ära teha. me oleme nõus selles, et kultuur on väärtuslik üleüldiselt, aga see teeb ära ka väga palju meie sotsiaalse arengu ja majandusliku arengu jaoks ja me oleme ainult Euroopas selles kontekstis ning ka edasi Euroopa Liidu roll. mida võib Euroopa Liit teha selleks, et äh, kultuuri toetada. nagu härra Brock ütles, me toetume loomulikult ka liikmesriikide kultuuri arengule, sest meil ei ole Euroopa Liidu ja Euroopa Komisjonina mingit oma kultuuri, mille meie ette oleme pannud. nii et ei ole imekspandav, et me räägime kultuurilisest mitmekesisusest esimese sõnapaarina selles teatises meie vaatel eh, ja ma selgitan nüüd, et me näeme kultuuri selliste eh, piirkonnana sellise atmosfäärina, kus vaba loovus võib areneda. Euroopa ülesanne on seda koostööd selles vallas arendada. Euroopa Liidus me seda teinud olemegi ja seda tahame teha ka üleilmselt, selleks et parendada kultuurisuhteid ning eh, ka toetada välissuhteid ja seetõttu oli meie jaoks väga oluline ja kasulik põhimõtetega alustada. esimene on kultuurilise paljususe ja inimõiguste toetamine. see tähendab, nii nagu ütles proua Costa, et me äh, oleme meie ühtsele humanismile toetumas, oluline on see, et me annaksime jõu ja võimu nendele häältele, kes räägivad humanismi ees samas muidugi oluline ei ole, nagu äh, Diego ütles, äh, esitamaks meie kultuuri musternäidisena. ei, me jõustame inimese, toome nad kokku, äh, erinevad loomeinimesed, kunstnikud, sest et nad teevad seda tööd sisuliselt ju palju paremini kui meie. veel üks võtmepõhimõte on lähimuspõhimõte ja täiendavuspõhimõte. me töötame koos liikmesriikidega ja meie kontaktisikutega ning äh, Äh, austame lähimuspõhimõtet. Äh, loomulikult esiteks sellepärast, et me peame seda tegema, aga teiseks äh, ainult siis on võimalik, et loomeinimesed ja kul- ja kunstiinimesed ise selle töö meie jaoks ära teevad. me oleme teatises ka toonud välja mitmed tegevused, mille me oleme kolme samba ümber organiseerinud. Need on erinevad, aga me oleme kindlasti mõelnud, kuidas kultuur sotsiaalmajanduslikku arengut toetab Äh, säästlik areng, nii nagu proua Kosta ütles, äh, loomulikult on väga hea ja mitte miski ei ole valet selles, kui me äh, aitame oma partneritel jõuda säästliku arengu teele ise. siis kultuuridevaheline dialoog ja lepitus, et meie ühiskonnad oleksid vastupanuvõimelisemad. meil on muidugi kahjuks ka Euroopas juba äh, Äh, oleme äh, Jugoslaavia riikidest äh, ning ka Küproselt ja ka näiteks Iirimaalt õppinud seda, mida kultuuriga on võimalik ära teha selleks, et rahumeelseid suhteid ühiskonnas toetada. kui seda on võimalik teha, teeme ära. ja edasi kultuuripärand. kultuuripärand sellepärast, et igaüks on oma pärandi üle uhke ja väga oluline on ka see, et me jõuaksime mingi dialoogini äh, kui, kuna Euroopa Liit ja liikmesriigid on, juba omavad väga palju kogemust selle kohta, on see just võimalik äh, meie partnerite teadmisi jagada omavahel, et äh, me saaksime kõik sellest ühiselt hüve. meie arus oli oluline need tegevused ritta laduda, see ei ole äh, lõplik nimekiri, aga see kannab edasi seda, mida me võime teha selleks, et jõuda oma eesmärkideni teatist esitati juunis ja sealt alates oleme me hakanud ka mõningaid tegevusi rakendama. loomulikult olen teie käsutuses, kui teil on konkreetseid küsimusi nende tegevuste kohta. Äh, viimane peatükk ja ilmselt kõige tähtsam on partnerlused. tõesti, tegemist on strateegiaga, äh, mida on võimalik ainult rakendada koos tegutsedes komisjon ja äh, esindu-, välisesindus üksinda ei saa midagi teha, me saame küll üksikuid programme kasutada, aga me ei saa kindlasti seda teha kõikehõlmavalt ja kvaliteetselt. nii et kindlasti on vaja ka rahvusriikide kultuuriinstitutsioonide panust, sellepärast et neil on võimalik laiendada neid tegevusi, mis on vajalikud äh, selleks, et oma liikmesriikides äh, tegevust laiendada ja saavutada seda, Äh, mõju, mida äh, komisjon on plaaninud ette võtta. muidugi kultuuri äh, küsimused on lähedaldased inimestele ja seetõttu tuleb teha seda kindlasti väga kohalikul tasandil, ka liikmesriikide tasandil. nii et kohalikud kultuuriinimesed on täiesti asendamatud tegutsejad ja asendamatud partnerid, nendele on vaja anda mõjuvõime hääl. ja sellepärast oleme me juba kultuuridiplomaatia platvormi loonud. see annab nõuandeid Äh, korraldab äh, vastavaid koolitusi. tegemist on ka heade praktikate kogunemiskohaga, instrumendiga, mis on hea meie jaoks selleks, et kodanikuühiskonna nõu saada teada, aga äh, ka tõhustada meie omavahelist koostööd. ja loomulikult Euroopa Liidu delegatsioonide roll on väga oluline, sest kui te soovite, siis teatise võtmemõte on selles, et tegevus tuleb ette võtta koha peal ja Euroopa Liidu delegatsioonid peaksid olema platvormiks või sidepunktiks osapoolte kokkutulemisel, kohalikud ja Euroopa omad kultuuriinstitutsioonid ja äh, rahvusriikide valitsused ning oleme siin ka mõningad head näited välja toonud nüüd, kui teil ei ole midagi selle vastu, siis annaksin oma ajast äh, Defco peadirektoraadile mõned äh, minutid, et nad saaksid oma vaatepunkti ka valgustada. suur tänu, olge lahke, ütleb esinaine. kultuur on alati olnud arengukoostöö osa ja tahaksin teile tuua välja mõningad edukad näited äh, sellest toest ja koostööst, mis me oleme viimaste aastate jooksul näinud. kolm sammast, sotsiaalmajanduslik areng Äh, kultuurivaheline dialoog, dialoog äh, rahumeelseteks suheteks ning kultuuripärand siis kolmas. Äh, arvestades siis esimese sambaga ehk kultuuri panus jätkusuutlikuks sotsiaalmajanduslikuks arenguks, näiteks oleme kaasfinantseerinud filmi Run loomist elevandiluu rannikul, mis on tegelenud selle riigi sõjalise ajalooga ja üleüldse ühiskondliku ajalooga. see mitte ainult äh, selle riigi kultuuri ei tutvustanud ja ei laiendanud, vaid äh, ka äh, filmitööstust. kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat viisteist pakkusime sellele filmile rahastust ning neli lisafilmi on sealt riigist tulnud edasi. ka Rahvuslik Filmifond on loodud selleks, et filmisektorit toetada Äh, professionaalne andmebaas on loodud, äh, tehnikud on tööl ning äh, ka oma ala asjatundjad ning nelikümmend viis kuni kuuskümmend siis näitlejat ja tehnikut on saanud koolitust selle vallas. edasi kultuuridevaheline dialoog. meil on väga edukas projekt koos Saksa koostööga Sri Lankal, mis on ka panustanud äh, lepitusprotsess ühiskonnas, äh, kultuurilist paljusust äh, on toetanud see, kasutades kultuurivahendeid äh, ja põhja-lõuna projektid kaheksasaja osalejaga on riigis võtnud osa projektist, kohalikud algatused on saanud toetust ning väga rohuli-, oluline on tõesti rõhutada seda, et kohalik tasand peab olema kaasatud edasi kultuurifestivalid selleks, et eh, sotsiaalset integratsiooni ja lepitust eh, ühiskonnas tihendada. kolmas näide on kultuuripärandi kohta ning eh, see puudutab arhitektuuri säilitamist Lääne-Aafrikas, pärimuskultuuri vallas, näiteks Nigeerias oleme teatud arhitektuuri säilitanud ja toetanud ning äh, muuseum koha peal näitas, äh, kuidas äh, on võimalik seda teha, teha kasutades ökoloogilisi materjale hoonetes ning mitmeid kultuuritegevusi on ette võetud ka selleks, et seda kultuuripärandit hoida ja talletada. rohkem kui sada inimest said ka tehnilisi nõkse ja oskusi, kuidas sellist konstruktsiooni luua reaalsuses ning ka töökohti loodi selles vallas. suur tänu! Thank you for these examples suur tänu nende näidete toomise eest, tõesti väga huvitav. ja nüüd on siis võimalus sõna võtta kolleegidel, enne seda võib-olla raportööridel ja variraportööridel. nii et kes soovib sõna? We can alternate one from Culture Committee one teeme siis kordamööda, üks saadik kultuurikomisjonist, siis väliskomisjonist, siis jälle kultuurikomisjonis. kõigepealt siis kultuurikomisjonist kolleeg Ines ja siis kolleeg Munafetist suur tänu, proua esimees. on väga hea, et keegi viitas juba proua Mogherinile ja tema märkustele kultuurilise diplomaatia kohta ja sellele, milline mõju tal on välissuhetele. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal aga arvaldas parlament juba seisukohta nendest küsimustest. mina olen kultuurikomisjonis antud teemal variraportöör ja ühtlasi olen liige ka väliskomisjonis ja seega mul oleksid mõningaid märkuseid teha Äh, teatud aspektidest, mis minu meelest on olulised ja, ja kui me nendele tähelepanu pööraksime, võiks sellest koor-, kooruda midagi väga positiivset ja väärtuslikku. alustan kõigepealt kultuuriinstituutidest, nendest, mis meil on juba loodud piiri taga. kõigepealt äh, Goethe ja Cervantese instituutide võrk, äh, British Council võrgustik, need on instituudid, mis on teinud ära suurepärase töö keelt, kultuuri ja kirjandust tutvustades ja ma arvan, et neid võiks kasutada tulevikus meie Euroopa esindajatena. sellise Euroopa esindajatena, millel on äh, omad kindlad seisukohad äh, lõimumise, integratsiooni kohta, jagatud kultuuri kohta, sest et Euroopa ju tegelikult kujutabki endas jagatud kultuuri. selliseid instituute minu meelest saaks kasutada selleks, et äh, see, sellist tööd teha, see töö on minu meelest väga oluline. ja siis edasi, teadusdiplomaatia, äh, kultuur ja teadus on selged näited pehmest võimust ja nendest võib olla palju kasu suhete loomisel Euroopast väljas olevate riikidega teadus ja kultuur on need aspektid, mis võivad meid äh, koondada. räägime ju äh, nende puhul asjadest, mille aluseks ei ole emotsioon, kultuur, vaid äh, need on sellised valdkonnad, kus ei tohiks olla ruumi poliitika tegemisele ja ma arvan, et sellest võiks olla kasu ka Euroopa naabruspoliitika valdkonnas. Tuneesias käisime me koos proua Kostaga ja rääkisime nendest asjadest ja oli täiesti selge, et me pidime selles suunas tegutsema. ja nii äh, oligi selge, et Tuneesia ülikool saab Horisont kaks tuhat kahekümne osaks me eh, oleme loonud eh, teadus- ja arendustegevuse rahastamise süsteemi nendega koostöö tegemiseks ja tõesti, teadusest võib olla selles valdkonnas palju kasu. mina ise näiteks olen Maagremi delegatsiooni aseesimees ka ja see annab meile võimaluse luua uued suhted eh, Põhja-Aafrikaga ja teiste maailma piirkondadega millest võiks meil olla kasu siis, kui me tahame saavutada stabiilsed suhted selle piirkonnaga lisaks sellele tuleks minu meelest mainida ka kultuuripärandit ja Euroopa kultuuripärandi kaitset ja seda igas mõttes, see on minu meelest väga tähtis punkt. me käisime hiljuti sõpradega Münchenis ja käisime seal ka kunstimuuseumides ja nägime, kui rikkalik on tegelikult Euroopa kultuuripärand ja äh, me nägime, et kui palju mõjutusi on meie kultuur saanud näiteks ka Põhja-Aafrikas, me peame seda pärandit kaitsma, see pärand kuulub meile kõigile, see on osa meie kultuurist, meie ajaloost ja me peame andma endast parima, tagamaks selle, et see pärand leiaks toetust, et seda hellitatakse, kaitstaks. seda peavad tegema need riigid, ise muidugi, aga hoidma seda pärandit meie endi ja kõigi teiste jaoks. suur tänu, proua esimees. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Milan Mann Ahveti komisjonist. suur tänu. alustagem sellest, et ma tahaksin tänada meie kahte esimeest, proua Kostat ja härra Brokki, selle kohtumise organiseerimise eest. nii nagu proua Kosta ütles, me oleme äh, ka varem kokku tulnud, muuseas selles samas ruumis siin umbes poolteist aastat tagasi, kevadel kaks tuhat viisteist. toona rääkisime komisjoni teatisest, mis äh, pärast seda siis äh, varsti ülitati. mul on väga hea meel, et äh, selline dokument komisjonist meieni jõudis ja ma arvan, et me peaksime koostama ka raporti selle kohta. ka minul oleks aga mõned mõtted, mida tahaksin kolleegidega jagada. kultuur, nagu öeldi, on väga oluline teema äh, ja oluline ka majandusvaldkonnas, kultuuriturism on väga tähtis muuhulgas kuid nagu oli kuulda, on see oluline ka välistegevuse vallas, nimelt majandustegevuse toetajana kolmandates riikides ja lisaks sellele on, on sellel oma väga tähtis roll ka rahumeelsete suht-, suhete ja sallivuse edendamisel. kultuur on mitmekülgne. kultuur oma mitmekesisuses äh, toetabki sallivust inimesed, kes jää-, äh, laskuvad mingisugustesse dogmadesse äh,, äh satuvad äärealadele kultuuri puhul. me peaksime kasutama kultuurivõimalusi ära selleks, et äh, radikaliseerumisele teha lõpp, seda on Euroopas vaja Äh, seda meil on vaja meie võitluses, kui nüüd võitlus on õige sõna siin radikaliseerumise vastu. ja nüüd meie kultuuripärand. tänavune aasta on kultuuripärandi aastaks kuulutatud. meie koda ja proua Kosta eriti on võidelnud selle nimel, et äh, tegelikult järgmine aasta, kaks tuhat kaheksateist, oleks Euroopa kultuuripärandi aastaks selle saavutamine ei olnud lihtne. see, et on pühendatud aasta meie kultuuripärandile, on väga positiivne, ma loodan, et äh, see kannab vilja. loomulikult Euroopa Liit on tohutu jõud ja võim, aga kultuuri vaatevinklist on ka teistes maailma piirkondades nii mõndagi huvitavat ja neid tuleks ka üritada kaitsta ja eks me seda olemegi teinud läbi meie töö UNESCO-s teatud riikides oleme me näinud kultuuripärandi röögatud hävitamist, Afganistan tuleb siin meelde, kõik teate, mis äh, on saanud Palmirast, äh, mis võib seal veel aset leida ja üks asi, mis on komisjoni äh, ettepanekust minu meelest väljas, kui ma ei eksi, on Euroopa kultuuri juurtele viide. Euroopa Nõukogul on kava, kui ma ei eksi, vist sellel aastal tähistada Euroopa kultuurijuurte pärandi kaitsmise kolmekümnendat aastapäeva. sellesse, nendesse juurtesse laskumine on väga oluline selleks, et me saaksime aru, milles seisneb kultuuri mitmekesisus Euroopas, meie pärand. ma ei räägi siin mitte ainult sellistest juurtest nagu Santiago de Compostela palverännakud või nii edasi, neid öö, kultuurilisi ühispunkte, traditsioone on meil teisigi Äh, Karl äh, Suure aegadest juba näiteks võiksime tuua palju näiteid äh, ja ma loodan, et meie oma raportis keskendume nendele asjadele. ja loomulikult me peaksime seda tööd tegema ka oma piiridest väljaspool. on projekte palju, üks nendest näiteks Andaluusias käivitatud projekt, ja igasuguseid kultuurimarsruute võiks ju luua, ühendades Euroopa territooriumi eh, seotud meretaguste territooriumidega, näiteks Hispaania ja Marokot ühendavad eh, kultuurimarsruudid ja mul on väga hea meel, et komisjon nendele asjadele tähelepanu pöörab, see on kõik oluline selleks, et mõista Euroopat ja mõista, et meie tsivilisatsioon on ühendatud, meie kõigi ühine tsivilisatsioon. ja nagu ma ütlesin, need eh, teemad ületavad Euroopa piire see lämmatab ka need inimesed, kes üritavad killustada suhteid Euroopaga. kuid need kultuurimarsruudid, need vanad tavad, mis on äh, paigas, on otsene vastuseis äh, sellistele arengutele. me peame tegema rohkem koostööd teiste naaberriikidega, Põhja-Aafrika riikidega, tegema seda läbi noorte inimeste, kaasama noored tudengid, nemad on Euroopa tulevik ja igasugused tudengite vahetused ja nii edasi on väga oluline. suur tänu ja tõesti väga oluline äh, on äh, aasta kaks tuhat kaheksateist. nüüd Julie Ward Kultuurikomisjonist, palun. suur tänu suur tänu kõigile. minu meelest on tänane arutelu äärmiselt teretulnud. mul oli väga hea meel et äh, kõrge esindaja Kultuurifoorumil eelmisel aastal oma väga olulise avalduse tegi ja tegelikult oli seda juba ammu oodata. sest et äh, need, kes me oleme tegelenud äh, kultuurivaldkonnas, teame juba ammu, kui oluline on kultuuri roll ja kui võimas see roll on sildade ehitajana inimeste vahel ja üsna tihti, kui kõik muu jookseb rappa, siis kultuurisuhted kannavad vilja kultuuridialoog on olnud väga edukas ja see tähendab seda, et eh, niikaua, kuni see dialoog on paigas, on inimeste vahel suhted olemas ja seda isegi siis, kui inimesed räägivad erinevat keelt. sest et kultuur tegelikult eh, ei puudutagi nii palju sõnu kui, kui tegutsemist. mulle meeldib väga see, et viidatakse kultuurile kui ruumile. ja ma arvan, et arhitektuuri kaasamine on ka üliolulise tähtsusega, sest et ega tegelikult arhitektuur ei puu-, puuduta ainult hooneid, mida me ehitame, vaid ruumi loomist, ruumi andmist inimestele, kes tulevad kokku. ja tegelikult puudutab see otseselt ka neid seinu või müüre, mida me ehitame selleks, et inimeste kokkusaamist äh, takistada ma olen ise olnud kaasatud äh, ühte väga huvitavasse projekti, ähm, regionaalarengu pro-, projekt oli see ja puudutas äh, see ülevaate andmist marginaliseeritud kogukondade osas ja tahtsime, et arhitektid osaleksid äh, nendes uuringutes, sellepärast et nemad tegelevad just nimelt avaliku ruumi sisustamisega. ja väga paljud meist äh, tegelikult tänapäeval kardavad avaliku ruumi sisenemist, tegelikult see tuleks endale tagasi võtta ja meie kojas muuseas on isegi intergrupp, mis keskendub äh, üldhuvi ähm, ja avalikule ruumile ja me oleme rääkinud nendest asjadest. ja siit tõusetuvad ka väga paljud mõtted tegelikult demokraatiagi kohta. see, mis on täna jutuks, selles mõttes, et inimesed ähm, tulevad kokku erinevatest kultuuridest, inimesed, kes on uhked oma kultuuripärandi üle või isegi luu-, loovad pärandit, sest see kultuuripärand ja kultuur ei ole ju äh, jäik ja muutumatu, me peame pidevalt mõtlema sellest, kuidas äh, edasi areneda ja ma arvan, et nende jaoks on äh, avaliku ruumi teema väga oluline. kui lubate, tahaksin lisada paar sõna ka tsirkuse ja tänavakunsti kohta. üsna tihti ei suhtuta tsirkustesse kultuurivormina tõsiselt, aga tsirkuseartistid tegelikult kannavad äh, väga pikka pärandit, äh, see on väga austusväärne amet. tsirkus on olnud ja on seda tänagi äh, kunstivormiks, mis kaasab väga palju tõrjutuid noori inimesi ja see on väga põnev ja ma tahaks, et me ei unustaks, et tsirkus ja tsirkuse vormid, ükskõik millised nad on, ma tean näiteks, et tsirkused on teinud väga palju tööd näiteks ka puuetega inimestega, on suurepärane võimalus inimesed kokku tuua. suurepärane raamat Clowns Without Borders, piirideta klounid on lugemisväärt. see puudutab kloune, kes on käinud pagulaslaagrites ja konfliktides, eh, konfliktipiirkondades eh, tööd teinud. üsna tihti on nad esimesed, kes sinna laagritesse lähevad, ärgem unustagem neid vormega. ja nüüd eh, kolleeg Puhner. <clears throat> aitäh, mul on ainult üks lühikene küsimus. ma räägin saksa keeles edasi, ütleb Klaus Puhner. kultuuri ei leia me ju mitte ainult raamatutest ja suurtest kultuurikeskustest, vaid iga päev, igapäevaelust ja see tähendab minu jaoks, et tegelikult ka elektrooniline meedia äh, televisioon, ringhääling mängivad väga tähtsat rolli kultuuri edastamisel. ja sellepärast ma ei saa aru, et Euronews müüdi nüüd maha ja et äh, suurem osa aktsiatest sai Egiptuse ärimees ja nüüd on selgunud, et ka ülejäänud aktsiad müüakse maha ning äh, siit on juba näha, et Euronewsi töö on muutunud. Te teate, et farsi keeles edastatavad saateid soovitakse ära lõpetada. minu jaoks on tegemist kultuurilise katastroofiga ja ma oleksin väga tänulik, kui te meile räägiksite natukene nendest põhjustest seal taga, sest minu arvates see kahjustab Euroopat ja just Euroopa äh, tasandil kultuuri vahendamist rispondere al collega Brock alla fine, ma voglio solo dirle che kolleeg Brock kohe kindlasti vastab sellele küsimusele lõpus, aga ma teeksin ettepaneku, et korjame need küsimused kokku, ütleb proua Kosta ja siis me saame neile kõigile üheskoos vastata. ja Euronewsi kohta oskab tema kindlasti midagi öelda. kolleeg Peeterle palun järgmisena. aitäh, kallid kolleegid, mul on tõesti väga hea meel, et me kohe esimesel koosolekul sellel aastal sellest küsimusest räägime. kultuuristrateegia on tõesti väga tähtis. kultuuri küsimus on see küsimus, millele pööratakse väga palju tähelepanu. räägin täitsa enda kogemustest kui ma käisin Nigeerias ja Keenias äh, valimismissiooni, vaatamismissioonil, juhtisin seda missiooni ja ma nägin, kui palju pöörati tähelepanu kultuurile. mind üllatas, kui palju need inimesed, kellega seal kohtusime, olid huvitatud poliitilisest kultuurist Euroopas. Nad vaatasid, kuidas meie erinevaid identiteete defineerime, nad vaatasid ka seda või tahtsid teada, milline on meie definitsioon pehme jõu kohta Nad tahtsid ka täpselt teada, kuidas meie lepitust äh, mõistame siis sinna juurde veel filmitööstus ja kõik muud kultuurivaldkonnad. Äh, ja sellepärast on tõesti väga tähtis, et Euroopa Liit ka kultuurilist, äh, poliitilist kultuuri toetaks ja suurendaks huvi poliitilise kultuuri vastu. Euroopa Parlamendil on siin väga suur potentsiaal äh, mõtlemaks selle peale, kuidas me saaksime neid suhteid tugevdada koos oma partneritega, seda siis erinevate raportite kaudu ja ka ka siis äh, meie parlamentaarsete tugiteenuste kaudu meil on siin tõesti väga suured huvid mängus ja me saame neid huvisid kasutada selleks, et meie koostöökultuuri aspekti tugevdada. aitäh ja nüüd kolleeg Vaigel, palun. Grazie, president. Jaz bi tudi pozdravil aitäh! ka minul on väga hea meel, et me räägime täna kultuurist äh, selles formaadis just, äh, kuidas me seda täna teeme, oleks tegelikult hea, kui ka küte tööle pandaks siin ruumis. aga tundub, et kultuurist on võimalik rääkida ka ilma kütteta täna ja tõesti oleks väga hea, kui ka huvi selle küsimuse vastu oleks suurem. äkki kui inimesi oleks rohkem, siis oleks ruum ka soojem. Need arutelud täna oleks palju lihtsamad, kui meil oleks juba see komisjoni teatis olemas. mind see tõesti väga huvitab tihti, kui me räägime sellistest küsimustest, on meil juba midagi ka kirjalikult esitatud. täna see kahjuks nii pole. jah, tõesti, väga lihtne on nõustuda kõigiga, kes täna on sõna võtnud, eriti just selles mõttes, et äh, kultuuri kaudu on väga hea Euroopa identiteeti kirjeldada ja rahvusvahelistes suhetes kultuur väga hästi iseloomustab Euroopa Liitu. see on väga väärtuslik. me tõesti peaksime nüüd mõtlema selle peale, kuidas hoolitseda selle eest, et me ei hakkaks inimestele lihtsalt äh, loenguid pidama, neid õpetama, vaid et me tõesti hoolitseksime selle eest, et kultuuri kaudu vahendataks väärtusi ja kõike muud ilusat, mis meil pakkuda on meil on muidugi teatud tõkked äh, nii meie poole pealt kui ka üleüldiselt organisatoorse poole pealt Euroopa Liidus. kui me räägime kultuurist, siis äh, rohkem kui ükskõik millises teises valdkonnas äh, hakkab äh, mängima oma rolli lähimuspõhimõte ja seda tõkestavalt. me kuulsime siin, räägiti ju täna juba Goethe instituudist ja ka teistest äh, keeleinstituutidest, suurtest Euroopa Liidu liikmesriikidest, aga minu arvates on siin üks suur probleem. paljudes liikmesriikides äh, kultuurimaailm ei ole väga hästi korraldatud ja paljudes äh, liikmesriikides ei ole sarnaseid instituute nii et äkki võiks komisjon siin käima lükata algatuse, et me rohkem organiseeriksime kultuurimaailma. ainult niimoodi on meil võimalik hoolitseda selle eest, et Euroopa kultuurialane esindatus oleks kõrge kvaliteediga ja et kõik liikmesriigid oleksid ka võrdselt esindatud ja see mõte, et Euroopa on siin üks suur võim kultuurivaldkonnas, see kaotab oma tähenduse, kui me ei tea, kuidas seda võimu kasutada. kõik need jõupingutused, mis on tehtud kultuuride vahelise dialoogi pidamiseks, kukkusid minevikus läbi ja me tõesti peaksime seda dialoogi tõsisemalt võtma, sellele rohkem tähelepanu pöörama. meil on vaja teistest kultuuridest ja religioonidest aru saada, selles valdkonnas me ei ole piisavalt ära teinud ja peale selle peame me arvestama ka tagajärgedega, nende tagajärgedega, mis on väga tõsised. aitäh! tegemist oli viimase kolleegiga, kes sõna soovis sellepärast annan nüüd sõna vastusteks, sest siin esitati küsimusi. ja annaksin kõigepealt siis sõna härra Tigo Meranile ja siis teistele nii et üleüldiselt vastates mõndadele küsimustele, mis tõstatati kõik, kõikide mainitud küsimustega tegeletakse teatises. kultuurijuured, äh, mis toodi välja kui väga tähtis element äh, meie kultuuripoliitika jaoks. niikaua, kui nad on Euroopas, ei puuduta nad välispoliitikat, aga on võimalusi neid ka väljapoole äh, Euroopa territooriumit viia. ning äh, mõndade nendega arvestatakse juba, eriti just äh, Balkani riikide puhul. koos Euroopa Nõukoguga töötame me nende punktide kallal ja meil on ka mõned projektid UNESCO-ga selleks, et me saaksime ka kultuurijuured projektidesse kaasata. me oleme täiesti teadlikud, et nad on eh, kultuuridevahelise dialoogi ja arengu võimaluseks. me saame siin eh, keeleoskusi parandada, mitmekeelsust suurendada ja üksteise mõistmist eh, parandada just nendes piirkondades, kus on selja taga rasked ajad. ja ka teadusega arvestatakse teatises muidugi me ei saa teaduse puhul väga kaugele minna, sellepärast et tegemist on kultuurialase teatisega. ja isegi, kui me vaatame kultuuri siin laiapõhjaliselt, me ei saa siiski arvestada kõikide erinevate nüanssidega. palju ettepanekuid tehti siin sõnavõttudes ja see piirideta klounide mõte on tõesti väga hea ja inspireeriv tsirkused äh, on kohe kindlasti ka äh, kultuurilise heaolu märgiks, äh, mida me peame säilitama ja toetama jällegi üleüldiselt, sest noh, üksikasjade ja muude piinlike küsimuste osas annan sõna komisjonile, aga Äh, teatises on siin tõesti äh, peaaegu kõigega kultuurivaldkonnas arvestatud, äh, põtkumiskohti on palju ja kõik sõltub meie enda tahtest ja poliitika suunast, mille me soovime valida, nii meie kui ka see institutsioon siin. olen nõus ka selle märkusega temperatuuride kohta siin äh, ruumis kolleegil Sloveeniast on õigus, tõesti, siin on külm. ja tõesti, äh, tulles nüüd küsimuse juurde tagasi, tõesti, kultuur on veel avastamata valdkond Aafrikas ja meie mängime väga tähtsat rolli selle valdkonna avastamisel. nagu ka proua Mogherini ütles äh,, oma kogemuste ja näidete jagamine nende inimestega, mitte neid õpetades, vaid lihtsalt näidates, kuidas meie oleme neid asju korraldanud. ei ole võib-olla kõige parem viis, aga vähemalt on saavutatud teatud tulemusi ja on selline lähenemine on ka hambale vastu pidanud. ja nüüd äh, need pehmed jõud äh, jällegi ja poliitiline kultuur jällegi küsimused, millega tuleb tegeleda. poliitiline kultuur on jällegi suurepärane eeskuju ka teistele riikidele. nüüd Euronews, äh, see ei ole meie tegevusvaldkond äh, ja ma arvan, et siin on palju kompetentsemaid inimesi saalis, kes saavad sellele küsimusele vastata ja nüüd annan siis sõna komisjonile rasketele küsimustele vastamiseks ja palun, härra Samperi, palun, ütleb Prokosta. aitäh, Diego! Diego tegelikult äh, vastas juba paljudele küsimustele, nii et mina lihtsalt tänan teid toetuse eest ja ka soovituste eest, mis on tõesti väga kasulikud. tulen kahe juurde. kõigepealt äh, Euroopa poliitiline kultuur ja toetatud huvi. tõesti, selles valdkonnas me teeme väga palju ära, me teeme väga palju avaliku diplomaatia valdkonnas. ja selles teatises me ei tahtnud seda kahte küsimust omavahel segamini ajada. me ei taha, et kultuurisuhete parandamise jõupingutusi vaadatakse propaganda valguses. me ei tee siin propagandat Euroopa Liidule. avalik diplomaatia on siis, kui tõesti meil on mingi riik või institutsioon, mis pöördub teatud teiste riikide kodanike poole. me teeme seda ka, aga mitte kultuurivaldkonnas. kui me räägime kultuuridiplomaatiast, siis me hoolitseme selle eest, et kultuurivaldkonnas tehtaks koostööd ja tõesti, me teame, et ka sellise avaliku diplomaatia puhul Euroopa Liit teeb väga palju äh, pingutusi, aga see on teine valdkond. nüüd kultuuripärand kuulsin siin kahte erinevat vaadet, tõesti see töö on väga tähtis ja me peaksime tegema rohkem ära Euroopa Liidu tasandil kultuuripärandi säilitamiseks, mitte et tehtaks midagi kohapeal Hispaanias, Ühendkuningriigis ja nii edasi. aga kõikidel liikmesriikidel ei ole täpselt sama palju ressursse selle tööga tegelemiseks äh, on teatud institutsioone, mis on sõltumatud, millel on vahendeid rohkem ja teisi, millel on neid vähem. mis oleks siis lahenduseks? meie leidsime, et igaüks peaks oma katuseorganisatsioonidega rohkem koostööd tegema ja aitama seda Euroopa tasandil lähenemist välja töötada. me võiksime muidugi teistsuguseid tingimusi oodata, aga ma kardan, et siis tuleb meil väga kaua oodata. nii et me otsustasime selle tööga pihta hakata. tegemist on eksperimendiga, aga me leiame, et väga tähtis on tõesti üheskoos edasi minna ja on täiesti selge, et teatud liikmesriikides on need institutsioonid paremini arenenud kui teistes. ja probleemi lahendamiseks on väga tähtis meie arvates aidata neid mahajäänumaid riike just äh, struktuuride ülesehitamises siis veel üks asi, mida ka Diego mainis, teadusdiplomaatia väga tähtis. Horisont kaks tuhat kakskümmend on avatud tõesti kõikidele riikidele kogu maailmas. tegemist on väga tähtsate teaduslike projektidega, mida on võimalik ainult Äh, ainult koostöös läbi viia. ja peale selle ka kultuuridevaheline dialoog on väga tähtis. Erasmus Munduse puhul on see täpselt nii, et on äh, teatud äh, eesmärgid paika pandud, aga selle taga kultuuridevaheline dialoog mängib ka veel väga tähtsat rolli. ja ei ole nüüd nii, et me siin üritaksime kõik üheskoos mingeid vastuseid leida, vaid me lihtsalt üritame üheskoos koostööd teha ja tõesti, kultuuripärand on siin suurepäraseks näiteks. Äh, mis puudutab Euronewsi, siis ma kardan, et mul küll mingit taustainfot ei ole, mida saaksin teiega jagada, sest minu peadirektoraat sellega ei tegele. jah, äh, DG Connect vist tegeleb sellega, ütleb proua Kosta. meil on väga-väga vähe aega, ma ei tea, kas teie soovite veel ka sõna saada? ei, teie siiski ei soovi, väga hea nii et ma eeldan, et nüüd raportööridena, raportööridena meie võtame ka veel lõpus sõna. mina raportöörina ei taha nüüd siin kolleeg Broki lõpumärkuseid ära teha, me oleme kaasraportöörid selles küsimuses, väga palju ettepanekuid on siin nüüd tehtud ja me panime nad kõik ka kirja ja üritame ka nendega nii palju kui võimalik arvestada. suur tänu ka peadirektoraadile. mõningaid küsimusi siin tõstatati, selliseid, mis on ka minu jaoks väga tähtsad, nagu see, mida kolleeg Peterle ütles, et need kultuuridiplomaatia erinevad äh, teljed, mida on vaja tugevdada ja toetada ja on tõesti väga tähtis, et erinevad kultuuriinstituudid äh, praegu tegutsevad koordineerimata ja nende võimalused on erinevad. aga kolmandates liikmesriikides on meil ka ju kontaktpunktid, mida me võiksime kasutada selleks, et äh, koostööd tugevdada ja tööd ka paremini nähtavamaks teha. siis nüüd suhted äh, just nende riikidega, mis institutsionaalse tasandi koostöös siiamaani nii hästi esindatud ei ole. kuna siin mainiti ka seda, et kultuuriline mitmekülgsus on rikkuseks ja seda tuleb säilitada ja et meie jaoks peaks olema tähtis kultuuriväärtusi toetada, siis tahan ka mina öelda, et toetan seda. ma loodan, et meil mõlemas komisjonis õnnestub välja töötada meetmed ja ka programm Euroopa kultuuripärandi aasta tähistamiseks. see aasta annaks meile siis ka tegelikult võimaluse juba vaadata, kas kõik need mõtted ka tegelikus elus toimiksid Erasmuse programm on nüüdseks juba kolmkümmend aastat vana. nii et äh, meil on siin juba terve rida küsimusi, mida me saame üheskoos arutada. ja me ei räägi siin ju mitte ainult stipendiumitest äh,, mida antakse erinevatele üliõpilastele, vaid ka äh, muudest programmi osadest äh, me peaksime mõtlema nendele partnerlussuhetele just ülikooli tasandil kolmandate riikidega. oleks tõesti väga hea, kui me saaksime parema raamistiku kõikidele nendele erinevatele suhetele ja et me saaksime need suhted ka Euroopa Liidu välispoliitika prioriteedina paika panna. see töö tuleb teha samm-sammult, me ei arvagi, et seda kõike oleks võimalik üleöö sisse seada ja me soovime ka konkreetseid äh, samme. kuna aega on vähe, siis tegingi nii lühidalt ja annangi veel kord sõna kaasraportöör härra Brokile. ma palun, et äh, kui teil on konkreetseid ettepanekuid, äh, siis andke sellest teada Te siin tõite päris palju mõtteid välja ja me hindame neid veel kord ka uuesti üle, aga kui teil on konkreetseid ettepanekuid, siis oleks väga hea, kui te need meile edastataks, edastaksite. sest äh, siis me saaksime juba eelnevalt äh, nendega arvestada ja tegelikult äh, raporti kohe sisukamaks muuta ja ka menetluse lihtsamaks muuta. kahekümne teisel märtsil esitleme me raportit komisjonidele, korraldame jällegi äh, ühise koosoleku, kultuurikoosoleku, äh, kultuurikomisjoniga ja meie eesmärgiks on siis kolmekümnendal mail hääletada selle raporti üle, selleks et veel enne suvepuhkust äh, saaksime siis selle vastu võtta. ja juunikuus, kui hästi läheb, läheb siis raport ka täiskogule, see oleks kõige mõistlikum. suur tänu kõigile, suur tänu proua Kostale selle eest, et siin tõesti äh, juhtohjad äh, selles küsimuses enda käte haaras, sest tõesti algatus tuli tema poolt. Äh, ja kuna minule see mõte meeldis, siis me otsustasime selle ühise projektiga alustada.